räägime nüüd äh, inimõiguste äh, rikkumisest äh, vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend viis ning järgmise päevakorrapunktina arutame siis olukorda Malaisias. kõigepealt annan ma sõna autoritele. kõigepealt saab sõna härra Korrao üheks minutiks. suur tänu teile. aitäh kui me räägime vabakaubanduslepinguga Euroopa Liiduga, siis äh, räägitakse eeskätt majanduslikest kriteeriumitest, kuid tuleks kaasata sellesse ka sotsiaalsed ja keskkonnamomendid, aga ka inimõigused. inimõigusi küll nimetatakse selle lepingu preambulas, kuid see peaks olema siiski kohustusliku iseloomuga. Malaisias edendatakse eeskätt põlisrahva suhtes poliitikat, eh, mis, milles on nii mõndagi kritiseerimisväärselt. alates kahe tuhande viieteistkümnenda aastast eh, on kehtestatud seadus, eh, mis lubab põlisrahved oma aladelt minema ajada. troopilisi metsi hävitatakse tuhandete ruutkilomeetrite kaupa ja ma tahaksin meenutada, et väga mitmed territooriumid ei ole enam äh, põllumajanduslikult äh, kasutatavad, need on mõeldud ainult palmiõli tootmiseks. et tegemist on ulatusliku korruptsiooniga ja me peaksime eeskätt pöörama tähelepanu inimõigustele. suur aitäh ja nüüd kolleeg Emesmaaker. kallid kolleegid, Malaisiast on üha rohkem saamas autoritaarne riik, juba praegu on ohtlik seal rahumeelselt demonstreerida ja näiteks ei tohi ka kollast T-särki kanda, sellepärast et kollane värv on riigireetmise sümboliks nii suur hirm demokraatia ees ei teota küll midagi head. rahvusvahe, rahvusrinne Parisan National on juba viiskümmend kaheksa aastat võimul olnud, aga tema legitiimsus tuleneb ikka veel arhailistest äh, koloniaalseadustest. arvamus- ja ajakirjandusvabadust on väga lihtne piirata. seaduseelnõud põhinevad suurel määral šariaadil ja kas Malaisia ise pole öelnud, et soovib rahvusvahelisel areenil olla kui mõõdukas islamiriik, mis võitleb äärmusliku islami vastu? ja mis saab seal vähemuste õigustest? põliselanikud nagu Oran Kasli jäävadki võitlema, võitlema oma omandiõiguste tunnustamise eest. kutsun pea, valitsust äh, üles tunnustama parlamentaarset demokraatiat ning Euroopa Liit peab jätkama surve avaldamist ning kasutama selleks ka käimasolevaid läbirääkimisi nii vabakaubanduslepingu kui ka partnerluse koostöölepingu üle, aitäh! aitäh ja järgmisena proua Lohpiiler, palun poolteist minutit aitäh, härra juhataja. Malaisias võetakse restriktiivseid seadusi vastu selleks, et piirata koosoleku ja sõnavabandust ja seda massiivselt tsiviilühiskonna organisatsioonid, kes kritiseerivad valitsust, need pistetakse trellide taha ja nende vastu algatatakse kohtumenetlused, kriitilisi hääli summutatakse kui riigivaenulikke Äh, praegune mässuvastaste seadus on tegelikult pärit koloniaalajast, kuid selle aasta esimesel poolaastal äh, äh, mõisteti hukk, mõisteti süüdi umbes nelikümmend inimest valitsusvastase tegevuse, väidetava valitsusvastase tegevuse eest. see tähendas ka muuhulgas seda, et Anvar Ibrahim kui inimõiguste eest võitleja sellepärast, et ta kritiseeris võimu kuritarvitajaid. inimesi on vahistatud ka äh, muude inimõigusega seonduvate tegevuste eest, nii näiteks vahistati Abu Hassam. ja seepärast nõuame me Malaisia valitsuselt süüdistuste äh, esitamise lõpetamist nende puhul, kes püüavad va-, va-, rahumeelselt oma kodanikuõiguste, sõnavabaduse ja koosolekuvabaduste eest võidelda. me soovime, et nad äh, vanglast vabastataks ja me soovame, et sead-, riikliku julgeolekunõukogu seadusega ei piirataks Malaisias inimõigusi. aitäh ja edasi saavad veel autoritena sõna proua Vikström, palun üks minut aitäh, härra president, arengud Malaisias, eriti kui räägime arvamuse ja teiste põhivabaduste piiramist, on tõesti murettekitav. valitsus teeb endast kõik selleks, et opositsiooni vaigistada ja just sellepärast peab parlament täna ütlema, et ol-, inimõiguste alane olukord on seal muutunud halvemaks, et äh, vastu on võetud seadusi, mis aitavad piirata meedia ja arvamusevabadust piirata. me kutsume režiimi üles otsekoheselt vabastama poliitvangid äh, ja jät-, ja peale selle tuleks rahule jätta ka kõik kodanikud, kes lihtsalt oma arvamuse välja ütlevad, aga samal ajal mitte mingit julgeolekuriski endast ei kujuta vähemuste tagakiusamine ja nende kallal vägivallatsemine peab kohe lõppema. on väga hea, et me täna räägime poliitilisest olukorrast Malaisias, me peame sealsele režiimile näitama, et arvamusevabadus on põhiõigus, mida ei tohi piirata. see on Euroopa Liidu kõige tähtsamaks ülesandeks, me peame võitlema põhiväärtuste eest nii Euroopas kui ka ülejäänud maailmas. aitäh! järgmisena saab sõna härra Leenars, kes on ka resolutsiooni autor. aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, meie resolutsioon täna näitab veel kord, et me soovime Malaisia rahvaga suhteid ja me soovime olla sõbrad ja just sellepärast meil on mure Malaisia rahva pärast, selle julgeolekuseaduse pärast, mis võeti nüüd vastu veelgi karmimal kujul ähm, Äh, julgeolekuseadus võeti vastu ilma, et oleks avalikkusega seda küsimust arutatud ja julgeolekunõukogu saab väga suure võimumandaadi just äh, olukorraks, äh, kui kuulutatakse välja ähm, erakorraline olukord. opositsioon, ajakirjanikud, kodanikuühiskonna esindajad leiavad, et nende tegutsemine ei ole enam võimalik või väga raske me ei peaks, me ei taha Malaisiat lihtsalt kritiseerida, vaid me leiame, et tegemist on küsimustega, mis on nii tähtsad ja tegemist on konstruktiivse dialoogi algusega nii Malaisias sees kui ka Malaisia ja Euroopa Liidu kahepoolsetes suhetes, eriti just praegu, kus meie kahepoolsed suhted on muutumas üha tugevama, tugevamaks. aitäh! ja järgmisena proua Veržja, teil on sõna. suur tänu teile, härra president. härra Ibrahim on mingis mõttes ähm, sümbol, ta sattus äh, halvaks panu alla äh, üheksakümnendate aastate kriisi vältel, ta ähm, ähm, äh, ühest küljest viis sisse kärpepoliitika, teisest küljest üritas ka tööstust ja muid selliseid sektoreid ümber muuta. praegusel hetkel Äh, on olukord selline, et äh, äh, Sodoomia eest mõisteti vangi. ja praegusel hetkel on olukord äärmiselt raske, naised on olukorra esimesed ohvrid, kuid ka intellektuaalid, ajakirjanikud, poliitilised oponendid. kriis on vabanduseks lihtsalt vägivallale praegusel hetkel üritab klikk lihtsalt jääda võimule me nõuame, et e, poliitika muutuks, et e, ei tohi, et ei kasutataks enam religioosseid põhjuseid selleks, et riigi ekstremistlikumaks muuta, aga siin on meil põhjus kiiresti tegutseda. suur tänu teile, proua Veržia, järgmisena saab sõna kolleeg Panseri, tema on samuti e, raporti üks autoritest. aitäh, härra juhataja Malaisias oleme sunnitud tõdema, et sõnavabadust järjest kitsendatakse, kriitilisi hääli vaigistatakse jõuliselt ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal arreteeriti terve rida eh, kriitiliselt meelestatud isikuid. Nad mõisteti süüdi vastavalt Riigikogu Julgeolekunõukogu seadusele eh, Äh, süüdi on mõistetud ka äh, rida teisi Ibrahimi ja Hassani kõrval ja neile on esitatud korruptsioonisüüdistusi, muuhulgas ka, nende hulgas ka endine peaminister. Malaisia on ju praegu tegelikult ÜRO Julgeolekunõukogu eh, roteeruv liige, aga ka ASEAN-i liige ja sellepärast eh, tuleks tõepoolest Riikliku Julgeolekunõukogu seadus tagasi võtta eh, ja taastada normaalne olukord riigis. igal juhul me peame tegema vahet kodanike ja poliitiliste õiguste vahel, suur aitäh ja nüüd Rahvapartei nimel Sean Kelly, minut. aitäh, ASEAN-i delegatsiooni liikmena tean väga hästi, et kaubandussuhted Malaisia ja Euroopa Liidu vahel kasvavad Singapuri ja järel siis on teisel kohal Malaisia. samal ajal aga Malaisia ametivõimud on arvamuse vabadust piiranud ja olukord aina halveneb. mässule õhutamise seadus on tekitanud probleeme, selle asemel, et ta tühiseks kuulutada, seda hoopis äh, muudeti karmimaks. samamoodi arvamuse vabaduse seadusega on väga paljud inimesed arret-, aktsepteeritud ja see ei ole meie jaoks vastuvõetav. peale selle on võim endale võtnud ka õiguse kuulutada välja erakorraline olukord iga kord, kui neile see sobib. seksuaalvähemuste olukord on täiesti naeruväärne, kui meie liigume täiesti teistsuguses suunas, on täiesti vastuvõetamatu, et üks meie tähtsamaid kaumaks muutuvaid kaubanduspartnereid teeb midagi täpselt vastupidist kui meie. aitäh! aitäh, härra Kelly, järgmisena saab sõna Niina Kill, palun pooleteiseks minutiks sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, palun. aitäh, president volinik. mul oli võimalus käia Malaisias natukene aega tagasi ja mind üllatas, et see, mida meie arvame sellest riigist, on hoopis teistsugune sellest, mis seal tegelikult on. jah, tõesti, tegemist on kaasaegse dünaamilise riigiga, aga selle eh, pealispinna all, läänemaailma majanduse pealispinna all me näeme aga autorikraatia tõusa, eh, poliitikud ja kommentaatorid ei saa vabalt oma arvamust välja öelda inimesed saavad süüdistuse mässule õhutamise seaduse kaudu ja see viimane julgeolekunõukogu äh, seadus annab peaministrile ja julgeolekunõukogule üüratu võimu ja see näitab, kuidas surve suureneb. täiesti irooniliselt üleilmne korruptsioonivastane konverents äh, toimus just Malaisias, ma tahaksin peaministrilt teada, et miks teie korruptsioonivastane komisjon ei võiks ka läbipaistvaid uuringuid äh, läbi viia teie enda vastu, miks ei võiks võiks meedia rääkida sellest ja miks inimesed ei võiks vabalt oma arvamust välja öelda tänaval? miks äh, ei kasuta te võimalust selleks, et julgeolekuseaduse kaudu julgeolekut suurendada, mitte aga inimesi surve alla seada. miks te nii õudselt kardate avatud dialoogi tsiviilühiskonnaga? Ibrahim ja kõik ülejäänud teadlased ja ajakirjanikud, kes on saanud süüdistuse, miks te ei lase sellel riigil õitseda ja aidata kaasa demokraatia arengule? Malaisia ametivõimud, peaminister Rasak vist kardavad, et nende sammudega nad õõnestavad enda positsiooni, aga täpselt vastupidimine toimub juba praegu. aitäh ja järgmisena kolleeg Marinho Epinto, palun üks minut as violações dos direitos humanos na Malásia como em muitos inimõiguste rikkumised Malaisias nagu maailma paljudes riikides toimuvad eeskätt või peamiselt äh, äh, iganenud ja konarliku õigussüsteemi tõttu. näiteks kui me räägime Riikliku Julgeolekunõukogu seadusest, siis see annab äh, kohtutele võimaluse äh, vastalisi jälitada ja nendele ka surmanuhtlust, suhtes surmanuhtlust rakendada, on tuhandeid, kes istuvad Malaisia vanglates trellide taga, ilma et neil oleks vähimatki väljavaadet sealt pääseda. jah, majandussanktsioonid on muidugi üks võimalustest, kuid teisalt püüame me sõlmida selle riigiga vabakaubanduskokkuleppe, on ju täiesti selge, et inimõigustes mitteaustamine eh, ei ole eh, kompen-, mitte millegagi kompenseeritav. loomulikult on võimalus kehtestada eh, majandussanktsioone, igaüks peaks aga tegelikult äh, lähtuma äh, sellest, et ta võidakse viia rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. suur aitäh ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta äh, nimel kolleeg Fantulis. Pole mitte mingit kahtlust et äh, me peame vaatama, mis Malaisias toimub. Malaisiast on saanud väga kiiresti politseiriik, äh, arvamusevabadust piiratakse, inimesi kiusatakse taga ja neile esitatakse täiesti uskumatuid süüdistusi. mitte keegi Euroopa Liidust äh, tegelikult ei saa valvata seda, mis toimub ülejäänud maailmas ja meie ei ole kolmandate riikide järelvaatajaks, vaadake, mis meil siin on, meil on ka poliitilist tagakiusamist, ähm, ka meil äh, opositsiooni süüdistatakse, kasutatakse võimu ära ja iga paari kuu tagant on meil Euroopas äh, suured uued skandaalid, raha kaob suurte ettevõtete taskutesse, nii et me tõesti tegelikult peaksime kõigepealt vaatama, mis äh, meil endil toimub, me ise vaevleme ka kompleksite käes. kui me soovime, et Malaisias inimõigustest kinni peetakse, siis me eh, peaksime igasugused kaubandussuhted selle riigiga lõpetama, igasuguse toetuse andmise lõpetama, sellepärast et see jõuab nagunii korruptiivsete ametivõimude ja politsei kätte. tähtis on, et eh, me neid lepinguid ei sõlmiks, me ei tohi Äh, ja kõigepealt peaksime hoolitsema ka selle eest, et meie sisepiiridel ei oleks probleeme. aitäh, härra Funtulis ja järgmisena kolleeg Tarabella, palun. president, volinik, kolleegid. Malaisia on riik, mille majanduskasv on silmatorkav, kuid samas äh, tekitab see küsimusi, kuidas on võimalik, et nad kasutavad selliseid vahendeid nagu piinamine ja surmanuhtlus on alla kirjutanud see riik ju mitmetele rahvusvahelistele lepetele, eh, kuid nende täitmine ei ole nende jaoks prioriteetne ja on isegi tagasilangemist. ärgem unustagem, et Malaisia on üks viiekümne kaheksast riigist, mis pole veel tühistanud surmanuhtlust ja nad eh, on ka hääletanud eh, surmanuhtluse osas moratooriumi kehtestamist, mille võttis vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris ÜRO peaassamblee. Te-, teistes küsimustes on nad erapooletuks jäänud, ühesõnaga edasiminekut üheski valdkonnas ei ole tehtud. kui on tegemist majandusliku eeskujuga, miks see võiks ta olla eeskujuga teistes valdkondades, miks see võiks ta olla teistes valdkondades, nagu näiteks ähm, vabadused ja inimõigused? härra Tarabella, teile on sinise kaardi küsimus härra Tšarneskilt, kas te olete nõus talle vastama? härra Tšarnetski, palun. E, bardzo dziękuję e, panu posłowi tarabella za przyjęcie. suur tänu härra tarabella aitäh selle eest et olite nõus küsimusele vastama ma saan aru et teie tegelete inimõiguste küsimustega maailmas ning tahaksin teie käest küsida järgmiselt küsin seda tihti euroopa parlamendis kas teie ei arva et äh, peame tegema kõik selleks et euroopa komisjon osaleks rohkem ning euroopa ülemkogud, samuti, et äh, majanduslikult survestataks riike, mis rikuvad inimõigusi. see oleks kõige parem võimalus, sest see annaks meile kõige kiiremaid tulemusi. suur tänu, härra Taravella, palun vastake. ma olen täiesti nõus äh, teie äh, seisukohtadega, härra Tšernetski, tõepoolest korduvalt, kui on avaldatud arvamusi vabakaubandusleppe kohta, kaalutakse võimalust kas ähm, ähm, arvestada ka inimõiguste olukorda, näiteks teatud äh, juhtudel oleme seda teinud, Kolumbia puhul näiteks mäletame, et äh, pooled ametiühingu tegelastest, kes maailmati maailmas olid, pärit Kolumbiast, me peame seda rohkem tegema ning peame võrdselt äh, kaalukaks pidama inimõigusi, inimõiguste respekteerimist ja teiselt poolt kaubandust ja mitte vastupidi, suur tänu, nüüd alustame Vaba Mikrofoni fooru järgmisena saab sõna härra eh, Pospišil. suur tänu. ma sooviksin eh, toetada kõiki kolleege, kes eh, nõuavad inimõiguste kaitset Malaisias. ma olen selle küsimusega tegelenud ning ma tean, et õigusriik ei kehti selles piirkonnas, selles riigis ning eh, eh, sealsed seadused on kohutavad, lubavad inimesi taga kiusata igasugustel põhjustel, ükskõik millistel põhjustel ning eh, näiteks selliste seaduste kohta on nende ülemkohus öelnud, et kõik see on kooskõlas põhiseadusega. praegusel hetkel sada tuhat inimest vabandust, tuhat inimest ootab hukkamist nende vanglatesse. ma toetan kõike seda, mida kolleegid ütlevad, peame tegema koostööd Malaisiaga, see on ilmselge, aga kokkulepped selle riigiga on võimalikud ainult siis, kui nad sellised seadused kehtustavad, kehtetuks kuulutavad, mis sellest riigist teevad ebademokraatliku riigi. härra Marias, palun teil on üks minut. aitäh, esimees arvamusevabaduse puudumine, usuline tagakiusamine, vähemuste tagakiusamine, immigrantide tagakiusamine, see kõik toimub iga päev. Malaisia valitsus teeb näo, nagu ta võitleks terrorismi vastu ja kahtlustatakse väga paljusid julgeoleku ohustamises ning need, kes arreteeritakse, nende inimõigustest ei peeta kinni. peale selle on arvamusevabadust piiratud ning sellepärast arvatakse, et Malaisias on üks nendest riikidest, kus arvamusevabadus on kõige rohkem piiratud. Shariadi seadused kehtivad ja väga paljusid inimesi, inimesed saavad süüdistuse, kui nad julgevad kritiseerida valitsust. Euroopa Liit peaks valitsusele survet avaldama selleks, et äh, mässule õhutamise seadus kuulutataks tühiseks ja taastatakse arvamuse vabadus ning kõik, mis on rahvusvaheliste lepingutega kokku pandud. aitäh, järgmisena härra Sokor, palun üks minut. aitäh tahtsin lisada sellele arutelule veel seda, mida öeldi eili, eile, et äh, nõukogu peaks olema eeskujuks ning panema riigid vastutama inimõigustest kinnipidamise eest ja nende rakendamise eest. seitse süüdistust on esitatud Malaisias, Toomias ja, ja kolm sellest seitsmest olid Albam Anvar Ibrahimi vastu ning äh, opositsiooni kõrvaldamine on tegelikult märgiks selle kohta, et valitsus annab endast kõik selleks, et vältida vabasid valimisi. Need süüdistused äh, on sellised, millega opositsioonile surve ainult suureneb. Euroopa Liit ei peaks kartma sekkuda ja siseasjadesse me peame kogu aeg toonitama, et me oma kaubanduspartneritelt ootame inimõigustest kinnipidamist. aitäh ja järgmisena härra Castaldo, palun üks minut. aitäh. kui me räägime mässulõhutamise seadusest ja kõik need muud arvamuse vabaduse küsimused on Malaisias, mis mõjutavad äh, arvamusevabadust ja kogunemise vabadust. kahjuks on tegemist pika nimekirjaga, peale selle sotsiaalne dumping, korruptsioon kõige kõrgemates valitsuse ringkondades, äh, politiseerimine, äh, kohtunike politiseerimine selleks, et võidelda poliit-, võitlust äh, vangide ja opositsiooni vastu. vaadake, mis on juhtunud Anvar Ibrahimiga, kes oli kunagine opositsioonijuht, teda süüdistatakse täiesti naeruväärsetes äh, asjades ja peale selle kasutatakse šariaati, šariaadi kohtud on tegelikult võtnud ülemvõimu riigis ja me ei tohi ära unustada ka keskkonna kahjustamist ja ka need täiesti uskumatud projektid, mida riik äh, ellu viib ja härra Corrao tõi välja äh, meie oleme suureks majanduslikuks jõuks, meil on viissada miljonit elanikku ja me peaksime olema ka inimõiguste alases võitluses kõige suuremaks võimuks. millal veel, kui mitte praegu Euroopa peab oma partneritelt nõudma, et pühadest inimõigustest peetaks ka igal pool kinni? järgmisena härra Svoboda, palun. Věřil, že naše dnešní diskuse a dnešní usnesení bude vnímáno jako součást diskuse s partnerem mul on väga hea meel, et see arutelu toimub täna ja resolutsioon on tegelikult äh, osa dialoogist meie partneriga, kellega me teeme koostööd. olen nõus eelkõnelejatega ja sellega, mida öeldi õigusriigi põhimõtete kohta Malaisias arengukoostöö, kaubanduslepped, seal on ju tingimusena ka kirjas, et inimõigustest tuleb kinni pidada, nii et ma kutsun komisjoni üles suurendama survet ja võtma seda küsimust tõsiselt, hoolitsema selle eest, et nendest tingimustest peetakse ka kinni, kui äh, tehakse koostööd arengu- ja kaubandusküsimustes, eriti just selliste riikidega nagu Malaisia, kus inimõiguste alane nagu olukord on väga halb. aitäh, härra Svoboda. härra Venta, palun järgmisena. kas ta istub oma kohal? kuna teda ei ole siis saab veel kord sõna volinik Stiljanidis, palun. kallid kolleegid, Malaisia on Euroopa Liidu jaoks äh, Kagu-Aasias väga tähtsaks äh, piirkonnaks. Malaisia on praegusel hetkel ASEAN-i äh, esimeheks hetkel, mil võetakse vastu tähtsaid otsuseid äh, ASEAN-i majandusliidu loomisel. meie koostöö on paranenud väga palju, me oleme investeerinud sinna, oleme pidanud poliitilist dialoogi ja teinud koostööd erinevates valdkondades. kuid ka selles valguses Euroopa Liidule valmistavad mured teatud sündmused, mis viimasel ajal kahe tuhande neljateistkümnendast aastast sealses riigis on toimunud. sündmused, mis on mõjutanud arvamusvabadust ja õigusriigi põhimõtteid. meile valmistavad muret nõndanimetatud mässule õhutamise seaduse sätted täpselt samamoodi nagu ka äh, süüdistused Anvar Ibrahimi opositsioonijuhi vastu. mis puudutab arvamusevabadust, siis nagu te kõik mäletate, Euroopa Liidul on väga kahju sellepärast, et kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on mässule õhutamise seadust üha rohkem kasutatud, hoolimata sellest, et peaminister lubas selle seaduse tagasi võtta selle põhjal tahan teile veel kord meenutada, et aprillikuus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kõrge esindaja avalikult ütles, et äh, sellel kõigel on ka mõjusid arvamuse vabadusele. kõrge esindaja tõstandas ka äh, mure sellepärast, et Malaisia föderaalkohus mõistis veebruarikuus viieks aastaks opositsioonijuhi ongi härra Anvar Ibrahim äh, vangistati enne, kui see otsus vastu võeti, seega talt äh, võeti ära tema tsiviilõigused, ta kaotas ka oma parlamendikoha. kaheksandal septembril Euroopa Liit lõpetas läbirääkimised äh, uue põlvkonna partnerlus- ja koostöölepingu üle Malaisiaga. Euroopa Parlament on mitmeid kordi juba kutsunud üles neid läbirääkimisi lõpetama, mis said alguse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. see uus kokkulepe sisaldab ka sätteid inimõiguste ja põhi ähm, ja õigusriigi põhimõtete kohta, millega on meil võimalik nendes küsimustes rohkem sekkuda, eriti kuna sisse viiakse ka inimõigustel põhinev dialoog inimõiguste küsimuses Malaisia oli valmis tunnistama, et demokraatlikest põhimõtetest, inimõigustest ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on äh, kokkuleppe väga tähtsaks osaks. me jätkame koostööd Malaisia valitsusega selleks, et äh, koostöö raames äh, seista inimõiguste eest, kaasa arvatud seksuaalvähemuste õiguste eest, seda nii kahepoolsel tasandil kui ka piirkondlikul tasandil ASEAN-i riikidega. aitäh, aitäh, volinik Silenidis suur,. suur-suur tänu selle pika hommikuse maratoni eest mulle on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut. see arutelu on praeguseks lõppenud ja me